heaks kiidetud. Need soovitused on kättesaadaval samuti täiskogu äh, veebileheküljel. nüüd läheme edasi äh, meie päevakorra juurde. istungjärgu äh, päevakord, mis otsustati ära esimesel veebruaril neljapäeval, on välja jagatud teile pärast konsultatsioone fraktsioonidega teeme ettepaneku viia sisse järgmised muudatused lõpliku päevakorra projekti kolmapäeval. Jessica Rao äh, äh, raport äh, äh, Portugali äh, sõidukite äh, numbrimärkide automaatne registreerimine läheb hääletusele, kas äh, äh, on vastuväiteid, ei ole, sellega on heaks kiidetud NF on soovinud neljapäevaks, neljapäevalt kaheksandale märtsile edasi lükata Hubneri ja Silva Pereira raporti. see puudutab Euroopa Parlamendi koosseisu selleks, et saaksid saadikud osaleda äh, kolleeg Edward Ferrani äh, äh, mälestustseremoonial. palun. Euh, tänan, härra president. suur tänu kõigepealt äh, teie sõnade eest istungi avamisel avaldavaks austust meie lahkunud kolleegile Eduard Ferranile. me oleme väga tänulikud selle austusavalduse eest ja loomulikult edastame selle sõnumi tema abikaasale ja lähedastele. ma tänan ka selle leinaminuti eest. tõepoolest, meie sooviks on äh, muuta pisut täiskogu päevakorda äh, kolmapäevane hääletus, mis puudutaks Hüüb-, Hüübneri Silver Pirara raportit, mis puudutab parlamendi koosseisu pärast Euroopa Parlamendi valimisi ja pärast Brexitit, me sooviksime, et kui võimalik, toimuks see kas neljapäeval või siis Brüsseli miniplenaaril esimesel märtsil, sest arvamused on siin üsna erinevad meie täiskogus ja kui suur hulk ühe fraktsiooni esindajaid ei saaks osaleda hääletusel, sest nii see tõepoolest saab olema, sest paljud meist lähevad äh, Pariisi lähedal toimuvatele matustele, siis sellel võiks olla mõju hääletustulemusele. seepärast me esitame see, selle taotluse teile ja härra president, kui lubate veel, siis rääkides härra Tšernetskist, loomulikult me ei, ei jaga tema sõnade sisu, kuid tegemist oli ägeda vaidlusega, poleemikaga ähm, kolleegi ning äh, õiguses on siiski oluline põhimõte, ei saa olla kohtunik äh, ja osapool ning äh, kui poliitilised vastased võtavad sõna Tšernetski vastu, siis seda põhimõtet rikutakse, me ei saa rääkida demokraatiast, kui me õiguse põhimõttest kinni ei pea. demokraatia tähendab seda, et enamus otsuseid austatakse, me otsustasime suure häälte enamusega, hääletame ka siin, see on salajane, igaüks saab otsustada nii, nagu soovib. kas keegi soovib sõna võtta selle äh, taotluse vastu härra B poolt, palun? tahaksin öelda, et parlamendi positsioon oli väga selge mis puudutab seda, kuidas me avastasi, avaldasime austust lahkunud kolleegile, ma arvan, see oli väga selge. siiski, nüüd meil on käsitlusel teine teema, kaks väga olulist raportit, kus me oleme palju tööd ära teinud ja kus parlamendil peab olema väga selge positsioon ja väga selge hääletustulemus. see on kavas kolmapäevaks. sotsiaaldemokraatlik fraktsioon ei ole nõus edasilükkamisega hääletus peab toimuma kolmapäeval ja selle edasilükkamine oleks suur viga, sest Euroopa Parlamendil peab olema selge positsioon enne liidrite kohtumist, mis on pühendatud samale teemale. meil on väga kahju, kuid me ei arva, et see oleks põhjus hääletuse edasilükkamiseks, see on niivõrd oluline raport metto ai voti. ma panen hääletusele ENF-i ettepaneku, millega soovitakse edasi lükata kolmapäevalt neljapäevale märtsikuus eh, hoopis Hugne Pereira raporti hääletuse ja see puudutab Euroopa Parlamendi koosseisu. selleks, et saadikud saaksid osaleda härra Ferrani matustel. kes on härra B ettepaneku poolt? kes on selle vastu, kes on erapooletud? sellega siis me ei vii sisse muudatust päevakorda. Läheme edasi Fernandes raport Euroopa Keskpanga kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruanne ja ma tahaksin siinkohal tervitada samuti Euroopa Keskpanga presidenti härra Mario Draghit ja enne kui talle sõna annan, sooviksin, eh, et need saadikud, kes ei soovi siia jääda, lahkuksid siit kiirelt